tehtud. härra Viktor Postinaru taht-, esitas äh, taotluse ka äh, tema privileegide ja immuniteedi kaitseks, äh, seda seoses ühe tsiviilküsimuse arutlusega ka apellatsioonikohtus Bukarestis. vastavalt kodukorrale saadetakse see edasi juriidilist küsimust